ma käisin Türgis ametlikul viisil, kohtusin seal pre-, presidendiga, e, parlamendiliikmetega, samamoodi nagu ka kodanikuühiskonna liikmetega. ma rääkisin ka patriarhiga kristlaste olukorrast Türgis ja minu põhiliseks eesmärgiks oli jätkata läbirääkimisi, julgustades Türgit positiivselt lahendama Küprose konflikti, mõeldes sellele, et Küpros on üle võtmas Euroopa Liidu eesistumist, ma rääkisin sellest, et on vaja teha ka reforme inimõiguste, naiste õiguste, vähemuste õiguste ja sõnavabaduse osas. mulle kinnitati, et ähm, alustatakse varsti tööd ka põhiseaduse muutmiseks. nagu te teate, esmaspäeval toimusid esimesed valimised Egiptuses pärast Mubaraki, president Mubaraki kukutamist. egiptlased äh, soovivad oma riigi poliitilises elus osaleda. ametkonnad ja kodanikuühiskond peavad üheskoos tagama, et äh, valimiste tulemused kajastavad ka inimeste tahet üldvalimised toimusid ka Marokos. põhiseaduse reform viiakse seal läbi, uus parlament saab rohkem võimu ja Euroopa Parlament on nõus suuremat koostööd tegema Maroko parlamendiga. ja sama kehtib ka Egiptuse parlamendi kohta. meil on väga kahju, et Euroopa Liidu valimisvaatlejaid ei olnud kutsutud ei Maroko ega ka Egiptuse valimistele. tegemist on demokraatliku meetmetega ähm, demokraatlikus protsessis, kui kutsutakse Euroopa Parlamendi või Euroopa Liidu vaatlejaid ja meil on väga kahju, et seda ei tehtud nagu te teate, meil on veel ka teisigi konfliktiallikaid äh, Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas. me vaatame väga tähelepanelikult, mis seal toimub ja me saame aru inimeste tunnetest meie naabrite, naaberriikides ja nüüd ametlikud teadaanded. informuję że zgodnie z artykułem trzy ustęp vastavalt äh, artiklile kolm, lõigetes kolm ja neli, kahekümne esimene novembril kahe tuhande üheteistkümnendal aastal õiguskomisjon äh, kinnitas Kenti Johansoni, Kent Johansoni saadikumandaadi ja ta võtab oma töö üles